Good morning, bonjour à tous. tere hommikust kõigile, alustame täna hommikuse eh, istungiga ja eh, jätkame siis järgmise eh, teemaga, milleks on tuumarelvade kontrollirežiimid ja selle mõju äh, Euroopa Liidu julgeolekule pärast mõttevahetust proua Izumi Nakamitsuga, kes on äh, ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge äh, esindaja järgmise DNP ülevaatamise äh, konverentsi perspektiivide äh, teemal. Mm, see toimub kahekümne seitsmendast aprillist kahekümne teise maini äh, New Yorgis. hakkame siis täna äh, rääkima desarmeerimisrežiimide tulevikust ja tuumarelvade leviku piiramisest ülemaailmselt TNP lepe on rahvusvahelise tuula, tuumarelvade piiramise äh, arhitektuuri äh, nurgakivi ja et see on seni ainsaks juriidiliseks siduvaks äh, instrumendiks, mis kohustab liikmesriike Äh, tuuma desarmeerimist äh, läbi viima, mis on siis ülemaailmse julgeoleku stabiilsuse garantiiks. sellegipoolest, et see lepe oma kokkuleppe, äh, oma eesmärke saavutaks, on tarvis ka saavutada vahe-eesmärke ja see toimub siis samm-sammult nii-öelda, see on saanud siis selle leppe elluviimise ähm, põhimise, peamiseks ähm, põhimõtteks ja seda on siis tunnustanud riigid alates leppe jõustumisest seitsmekümnendal aastal ja siis on veel üldine tuumakassetide keelustamise leping, mis keelab siis äh, tuumarelvade äh, katsetused ja ehkki äh, see on üleüldiselt tunnustatud, ei ole see veel jõustunud, sada kaheksakümmend neli riiki on selle allkirjastanud, sada kuuskümmend kaheksa on ratis-, ratifitseerinud, mille hulgas siis kolm riiki, kellel on tuumarelv, Prantsusmaa, Venemaa ja Ühendkuningriik. et see jõustuks, peavad veel kaheksa riiki seda ratifitseerima, Hiina, India, Pakistan äh,, Egiptus, Iraan, Iisrael ja äh, Ameerika Ühendriigid ja äh, Euroopa Liit on pidevalt kutsunud teisi üles äh, seda tegema, siis kas allkirjastama ja ratifitseerima Äh, lisaks sellele on äh, lõhustuvate materjalide tootmise keelustamise leping, mille, äh, mida ka Euroopa Liit on aktiivselt toetanud, et kiirelt lõpetataks lõhustuvate materjalide tootmine ja see on siis rahvusvaheline leping, mis keelustab kahe koostisosa äh, kõrgrikastatud äh, uraani ja plutooniumi äh, tootmise ja sellega seoses on ka piirangud seotud viiele tuumariigile, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Hiina ja ka neljale riigile, kes ei ole TNP liikmed, Iisrael, India, Pakistan ja Põhja Korea ja niisugune instrument oleks väga oluline, et edasi jõustada TNP lepi-, lepet rahvusvaheline kontekst on aga üha ebakindlam, meil on uued esile kerkivad eh, sõjalised jõud, kes kasutavad eh, tuumaohtu eh, destabiliseerimiseks ja šantažeerimiseks ja ka suuremad riigid on loobumas oma kohustuste ehm, täitmisest ja järgmisel DNP ülevaatamise ehm, konverentsil tuleb selgelt kokku leppida konkreetsetes tegevustes ja äh, Äh, äh, on äh, selge, et tuleb piirata olukordi, kus võiks kasutada tuumarelvi ja see on praegu veelgi vajalikum kui varem, kuna see ohustab ülemaailmset strateegilist tasakaalu Äh, ülemaailmsed äh, kokkulepped, äh, mida on siis aastakümneid sõlmitud ja järgitud, meil on lisaks veel kaks kahepoolset siis Ameerika-Venemaa kokkulepet siis INF ja New Start leping Äh, Ameerika äh, Ühendriigid aga äh, otsustasid loobuda keskmaa tuumajõudude piiramise leppest veebruaris kaks tuhat üheksateist. parlament aga väljendas sellele leppele poos-, poolehoidu resolutsioonis, mille kiitis heaks väga laialdane poliitiline spekter parlamendis ja kutsuti üles siis pooli läbirääkimistega jätkama ja püüdma FNI lepingut päästa Äh, ja äh, parlament järgib väga täpselt ka seda, mis toimub äh, New Start kahepoolse leppega, mis piirab siis tuumalõhkepeade kasutuselevõttu ja me oleme veendunud, et DNB konverentsil vastu võetud otsused on väga oluline poliitiline signaal ja see aitaks positiivselt kaasa edasiminekule ja täna toimub siis äh, mõttevahetus nende kahel, äh, kahe küsimusega seotud siis äh, Iriin, Iraani ja Teherani tuumaleppe küsimus ja teiseks siis Põhja-Korea viimane, viimased tegevused tuuma Äh, objektidega seoses, aga kõigepealt siis äh, räägin, kuidas see toimuma hakkab, kõigepealt annan sõna Angela Keinile, kes tegeleb Viini kesk, keskuses desarmeerimise ja tuumarelvade leviku piiramise küsimustega ja äh, teie saate siis meile kõneleda oma seisukohtadest seoses DNP ülevaatamise konverentsiga aastal kaks tuhat kakskümmend ja sellest siis kuidas siis need tulevused mõjutavad tuumarelvastumise tulevikku aga saate kõigepealt siis sõna kümneks, viieteistkümneks minutiks ja suur tänu, et kutsusite mind siia e, esinema, kõnelen e, siiski inglise keeles. tahaksin natukene kõigepealt taustast rääkida, et oleks selge, mis olukorras me praegu oleme. Te juba rääkisite, proua juhataja, sellest, et e, mitmed relvastuse piiramise lepingud on kokku kukkunud, New Start ja, ja teised ning meil olid mitmed poliitilised sündmused, konflikt Ukrainas, Krimmi hõivamine, eh, Venemaa ei ole enam G kaheksa klubi liige, meil suurenevad pinged Lähis-Idas, tuumarelvad on välja toodud ning eh, oluliselt on juurde toodud sõjavarustust ja ja tehnoloogiad, muuhulgas tuumatehnoloogiad ning eh, järjest suurem on küber ja muude uute tehnoloogiatega toime pandud rünnakute oht lisaks äh, sellele on praegu kujunenud olukord, mis puudutab mitmepoolse, see tähendab, mit-, varasemad mitmepoolsed lepped enam ei, ei kehti. sõjalised kulutused kasvasid maailmas seitsmekümne viie protsendi võrra viimase kahekümne viie aastaga, seitsmekümne viie protsendi võrra. nüüd on see üks koma kaheksa triljonit dollarit kaks koma kuus protsenti on need summad tõusnud aastast kaks tuhat seitseteist. See, see ei kõla väga suure summana, aga protsendina summast üks koma kaheksa triljonit on see väga palju. Saudi Araabia, Hiina, Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja Venemaa juhivad neid kulutusi nüüd kaks tuhat kakskümmend üks eelarve projektsioon Ameerika Ühendriikides näitab, et kavatsete, kavandatakse uut talvelaeva koos tuumalõhkepeadega ja üheksateist koma kaheksa miljardit dollarit eraldati tuumatehnoloogia ametile. see on viiskümmend protsenti rohkem kui kaks tuhat kuusteist, kui president Trump ametisse astus ning eelarve näeb ette ka kakskümmend üheksa koma kaheksa miljardit dollarit pet-, Pentagonile selleks, et ehitada uued tuumarelvade kohaletoimetamise süsteemid ning äh, see, see tuleneb kõik sellest, et varasemad lepped, Venemaa ja rahvusvahelised lepped enam Ameerika Ühendriike ei soe. kui vaadata, ei seo. kui vaadata nüüd äh, Maailma Majandusfoorumit, mis toimus äh, eelmisel nädalal, ja riskimaatriksit, siis varem, varem oli, olid massihävitusrelvad riski, riskinimekirja tipus. aga Maailma Majandusfoorus, Majandusfoorum siiski nende, selle teemaga tegeleda ei taha ning viimse päeva äh, kell jaanuaris äh, nihutati kahekümne sekundi võrra lähemale maailma lõpule, mis on, sümboliseerib selgelt olukorda maailmas. me, me oleme näinud, et et kõik Ameerika Ühendriikide presidendid alates Kennedy'st on sõlminud leppeid äh, Nõukogude Liidu või Venemaaga ning üle kaheteistkümne lepingu on, mis piiravad tuumarelvade katsetamist. eurooplased, sellest on juba rääkinud, on neid leppeid toetanud muuhulgas lepped, mis puudutavad tegevust kosmoses ning eh, see on olnud väga oluline. Nend-, kuid nendest lepetest loobumine Ameerika Ühendriikides ei ole, ei toimu üksi. ameeriklased on teatanud, et nad on hakanud tootma uusi madala võimsusega tuumarelvi, mis on umbes kolmandiku võrra ainult võimsuselt need, mida kasutati Hiroshimas ja nende kohta öeldakse, siis ma tsiteerin, et nad on piisavalt väikesed selleks, et neid kasutada. paari kuu pärast on nad valmis. kui äh, võtta need kokku Ameerika Ühendriikide tuumarelva kasutamise poliitika ülevaatusega, si-, muud, muudatustega, mille raames äh, laiendati võimalusi tuumarelva kasutamiseks doktriinis, ja ma tsiteerin, äh, mitte tuumarünnakute puhul, mis on strateegilise tähtsusega, mis, äh, ma tsiteerin, äh, mm, annavad terroristidele võimaluse kasutada või hankida tuumarelvi. nii et äh, see, see peaks meid kõiki väga murelikuks tegema ning ameeriklased kaaluvad tuumarelva kasutamist ka mittetuumarünnakute puhul strateegiliste tähtsusega taristu või elanikkonna vastu ning eh, see on väga oluline muudatus tuumarelva kasutamise poliitika osas Ameerika Ühendriikides. ning eh, sellele vastukäiguks president Putin märtsis kaks tuhat kaheksateist eh, kuulutas, et venelastel on uued ülehelikiirusega kohale toimetatavad tuumarelvad, võib-olla teil on selle kohta veel informatsiooni, minul rohkem ei ole ma mõtlen sellele ajapiirangule, sellepärast ma üritan võimalikult kiiresti oma materjali ette lugeda. pärast äh, selle äh, tuumarelva äh, tuuma desarmeerimislepingust loobumist on, on jäänud ainult üks tuumarelva, tuumarelvade kasutamise piiramise leping Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel, mis lõpeb kahe, mis lõpeb sisuliselt veebruaris kaks tuhat kakskümmend või siis pärast järgmise Ameerika presidendivalimist. Venemaa esitas oma ettepanekud kaks tuhat kaheksateist Ameerika Ühendriikidele, et pikendada seda startlepet ja seda on võimalik pikendada ka nõude nagu teate viieks aastaks. Ameerika Ühendriigid ei ole sellele vastanud, vähemalt mina ei tea, et nad oleks vastanud, kuid mõned päevad tagasi tuli teade, et Ameerika administratsioon kavatseb nimetada kõrgetasemelise läbirääkija tuumaläbirääkimisteks Venemaa ja võimalik, et ka Hiinaga. no kuhu siis selles pildis paigutub Euroopa? nagu me teame, INF lepe keelustas terve klassi tuumarelvi, ent Euroopaga ei konsulteeritud, kuigi asi puudutas Euroopa, Euroopat tugevalt. ning äh, JCPOA-st loobumine jättis eurooplased sisuliselt olukorda, kus nad pead, pidid hakkama otsima lahendusi, et panna Iraan lepet järgima ja Mark räägib sellest, nii et mina rohkem seda teemat ei puuduta. nii et millega me siin silmitsi oleme? NPT, tuumarelva leviku tõkestamise lepe, sellega seoses Chris Food, ameeriklaste esindaja, esines väga vaenuliku kõla, kõnega. ning väljendid, mida ta kasutas, olid väga vaenulikud, eriti nende leppe toetajate suhtes, kes sooviksid, et lepet jätkataks. sest see on ainus lepe, mis tõesti võimaldab piirata tuumarelvade levikut. ning niisugune vaenulik sõnavõtt isikute vastu, kes ei jaga Ameerika Ühendriikide tuumapoliitikat, muudavad praegu ameeriklastega suhtlemise sellel teemal keeruliseks. mida saab teha Euroopa Liit? on terve rida algatusi, mis on väga positiivsed, näiteks äh, ra-, raketi arendusprojekt, mille algatas äh, Saksamaa, kolmeaastane projekt ning lisaks juhataja mainis juba tuumamaterjali eh, leviku piiramise lepet, see on ka väga oluline. ning eh, lisaks usun, et on võimalik ka liikuda edasi läbipaistvuse küsimustes ning tuumarelvade eh, tuvastamise või kaardistamise küsimustes. ning see aitaks meil natuke ka seda vaadet laiendada, selle asemel, et esitada lihtsalt süüdistusi ja rääkida desarmeerimisest. sest meil on väga palju olnud olukordi, kus me oleme astunud mingeid samme, loonud eeltingimused, loonud niisuguse õhustiku, aga lõpuks midagi konkreetset paika ei pandud. samuti usun, et oleks kasu Venemaaga dialoogi alustamisest, sest eh, nagu me teame, olid nemad eh, INF-ist ühepoolse loobumise vastu. ning me peaksime mõtlema ka sellele, mis saab pärast INF-i. kuhu jääb Euroopa selles uues pildis, kuidas see kõik Euroopat mõjutab? ning me kõik ilmselt mõtleme, et Ameerika Ühendriigid oleks pidanud oma liitlastega läbi rääkima ja et kui neid uusi tuumarelvi hakatakse kuskile paigutama, kui see tuleb Euroopas, siis äh, peaks sellest loomulikult rääkima ka Euroopa liitlastega. peab vaatama ka NATO-t, sest äh, suures, on suur kattuvus NATO liikmeskonna ja Euroopa Liidu liikmete vahel ning äh, NATO paigutab tuumarelvi ka Belgiasse ja teistesse riikidesse ning sellega seoses kerkivad mitmed olulised küsimused mida tuleb arutada. NATO kui liit on kokku leppinud, et NATO jääb tuumaliiduks niikaua, kui tuumarelvad on olemas. ning eh, eh, seda toetasid NATO liikmed, seda seisukohta. me teame, et eh, tuumavõimekusega NATO lennukid peab, peab asendama aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, nii et see küsimus tõusetub üsna pea mis saab nende rakettide lähetamise seadmetega ja, ja mis saab finantsidega. samuti oleks kasu laiemast dialoogist strateegilise stabiilsuse valdkonnas, sest äh, kõik praegu arvavad, et tuuma, tuumatehnoloogia on see viimase, viimane sõna, viimase sõna tehnoloogia, aga samas, kui vaadata nüüd ülehelikiiruse ka ülehelikiiruse rakette, siis sisuliselt äh, relvade kohaletoimetamise süsteemid on astunud pika sammu edasi ning seda peaks kaaluma strateegilisest seisukohast, kuidas see muudab võimekuse pilti. Belgia ja Saksamaa üritasid viimase aasta lõpus välja tulla, tulid välja algatusega, sest mõlemal on tuuma, mõlema territooriumil on tuumarelvad ning äh, mõle- äh,, ning äh, nad äh, saaksid Prantsusmaa ja Inglismaaga algatada dialoogi Julgeolekunõukogus. mitte selleks, et ära kuulata uuesti need seisukohad, mis varem on välja öeldud, vaid selleks, et anda teistele liikmesriikidele võimalus avaldada oma seisukohad. sellest oleks väga palju kasu, sellepärast et arutelu praegu on olnud piiratud, see on otsekui toiminud kajana, me oleme kuulnud neid samu seisukohti uuesti ja uuesti. augustis eelmisel aastal Hiina ja Venemaa ettepanekul huvitaval kombel toimus ÜRO raames kohtumine äh, keskpikamaa äh, raketikatsetuste osas ning äh, sellel kohtumisel korrati üle varasemad seisukohad, aga kõlasid ka mitmed uued seisukohad ja neid uusi seisukohti tuleks täiendavalt arutada. lisaks on võimalik ka riski ohjamismeetmeid arutada riskide vähendamismeetmeid, kaks tuhat kümme räägiti sellest äh, Norra eestvedamisel, arvestades tuumarelvade, tuumaplahvatuse humanitaarmõju, aga see, see on jäänud tahaplaanile. hea oleks see teema uuesti tõstatada ja sellega täiendavalt tegeleda, sellepärast et et meil suureneb oht, et tuumarelva kuskil kasutatakse, see on oluliselt suurem kui kümme aastat tagasi. samuti tahaksin rääkida juunis eelmisel aastal toimunud olulisest kohtumisest Rootsi eestvõttel ministrite tase, välisministrid osalesid sellel, osalesid ka äh, tuumarelva leviku piiramisega mitte tegelevad riigid ning räägiti tuumarelva leviku tõkestamisest ja praegu toimub siis, praegu me oleme siis äh, kahe kuu kaugusel NPT-st. olukord on nüüd äh, suhteliselt negatiivne, kõik küsivad, kas meil on mingi seisukoht, kas meil on mingi dokument. kui ei ole mingit ühtset dokumenti, siis tekiks olukord, kus kaks korda järjest ei tule eh, lõppdokumenti ja, ja seda siis nii oluliseks tähtpäevaks nagu NPT jõustumisest viiskümmend aastat. NPT ülevaatamise konverents annab võimaluse koordineerida seisukohti Euroopas ning Euroopa loomulikult siin hõlmab mitte ainult NATO liikmeid, tuumariike ja NPT tuumarelva keelustamise äh, leppe allkirjastanud riike nagu Norra ja Island. ja lisaks äh, on avalikkuses ka tugev toetus äh, tuuma desarmeerimisele üle, üle kaheksakümne protsendi avaliku küsitluse andmete kohaselt noortest äh, toetavad tuumadesarmeerimist ja mind väga üllatas nii suur, nii kõrge näitaja. ning see näitab, et meil on relvastuskontroll, desarmeerimine ja keskkond kõik seotud teemad, sest me teame, et tuumarelvade kasutamise ja tuumamaterjali keskkonnamõju on väga suur ja negatiivne. aga lubage, et ma nüüd lõpetan ja pärast vastan küsimustele, kui neid on aitäh selle väga sisuka ettekande eest. Mark Hips, te olete Ameerika kodanik ning Carnegie ekspert tuumarelva äh, leviku alal ning äh, me kuulaksime hea meelega ning transatlantilisest seisukohast selle äh, tuumarelva leviku tõkestamise teemaga seoses teisu, teie seisukohti NPT kontekstis ja annan teile sõna nüüd Good morning um.... tere hommikust. ma räägin, räägin elemendist NPT struktuuris, millest praegu räägitakse. räägitakse põhiliselt Viinis, mitte siin Brüsselis esitan teile mõned faktid sellega seoses, võib-olla olete nende faktidega juba kursis ja kui olete, siis vabandage, et ma neid kordan ja siis räägin teile oma mõtteid seoses Euroopa rolliga selles keerulises küsimuses. üheksandal märtsil uus IAEA e direktor Rafael Grossi võtab kokku oma eh, esimese kvartali juhatuse koosoleku ning see tuleb ka viimane juhatuse koosolek enne NBT ülevaatamiskonverentsi algust. ning arutatakse olukorda Iraanis. NBT on raamistik sellele arutelule. nagu paljud teist tõenäoliselt teavad, aasta tagasi käis IAEA e delegatsioon Iraanis ning eh, järeldas, et et, et Iraan on eelnevalt puhastanud külastatud kohad ja proovid, mis võeti, kui neid analüüsiti laboris, näitasid, et Iraan on tegelenud, Iraan rikastanud tuumamaterjaliga. ning praegused püüdlused täiendavat informatsiooni saada Iraanilt, et selgitada neid labori analüüse, ei ole andnud tulemusi. IAEA peab nende andmete põhjal tegema otsuse, kas kas äh, on, on põhjust tuvastada, on põhjust äh, teha otsus, et Iraan ei ole teinud koostööd selles küsimuses ja Iraani territooriumil on deklareerimata tuumamaterjal. siiani ei ole seda otsust tehtud. Iraanil on praegu kohustus NPT-st tulenevalt. Iraan on osalenud selles leppes aastast tuhat üheksasada seitsekümmend neli ning äh, paragrahvis seitse kaitseklauslites on see kohustus kirjas Var-, varem on juhatuse liikmed IAEA-s lähenenud asjale nii, et IAEA-l on volitus nõuda seda infot liikmesriikidelt. kõik see toimub ajal, mil eh, Euroopa Liit on, on, on otsinud vaidluste lahendamise mehhanismi seoses Iraani leppega. Iraan on lubanud eh, Ira oma leppest taganeda, kui DRM, kui selle vaidluste lahendamise mehhanismi tulemusena viiakse küsimus Julgeolekunõukogusse. küsimus, mis Viinis praegu juhatusel lahendada tuleb, ei puuduta Iraani kohustusi Iraani leppe raames, vaid NPT leppe raames ning neid asju ei tohi segamini ajada. Iraani leppe raames on otsustajaks leppeosalised riigid ja NPT osas, mis puudutab kaitseklausleid, on otsuse tege-, tegija juhatus, juhatusse kuuluvad liikmesriigid IAEA-s. ning vastavalt menetluskorrale, kui juhatus otsustab, et riik on rikkunud oma kohustusi, siis tavapärane menetlus näeb ette selle küsimuse viimise Julgeolekunõukogu lahendada või Peaassamblee lahendada. seda ei ole veel tehtud ja ei ole ka selge, kas nii läheb. Euroopa Liit on, Euroopa Liidul on siin väga oluline roll. Viinis tehtav otsus on kolmekümne viie IAEA liikmesriigi käes, seitse nendest riigist on praegu Euroopa Liidu liikmesriigid. juhataja, juhatuse eesistuja on Rootsi suursaadik IAEA-s seitsmendal novembril kutsus IAEA kokku erakorralise koosoleku selle küsimuse käsitlemiseks seoses Iraanilt äh, nõutava informatsiooniga. Euroopa Liidu liikmesriigid esinesid sellel avaldustega, mis toetasid sekretäriaati. et riigid olid vastu äh, Vene Föderatsiooni avaldustele, mis kahel põhjusel jäid eriarvamusele, siis venelased jäid eriarvamusele, üks põhjus oli, et venelased oma seisukohas leidsid, et materjal, mis Iraanist võeti, materjal, mis Iraanis avastati, on toodetud juba aastaid-aastaid tagasi ning ei ole enam asjakohane antud arutelus ning eh, osutasid ka, et IAEA e ja EA liikmesriigid peaksid liikuma, et see, et üritatakse nii kiiresti seda küsimust lahendada, et see kujutab endast diskrimineerimist Iraani suhtes kui IAEA liikmesriigi suhtes. Euroopa Liit oli teisel seisukohal ning tahan rõhutada, et selle arutelu kontekstis Euroopa Parlamendi soovituse eelnõu, mis meie ees on praegu, mida me käesoleval nädalal arutame. sisaldab mitut olulist punkti. näiteks punkt üks A. siin räägitakse äh, reeglitepõhise rahvusvahelise korra tähtsusest. selle eeltingim-, rahv-, tuumarelva leviku piiramise eeltingimusena. paljud teist on kursis tõenäoliselt, et Vene Föderatsioon on hiljuti korduvalt võtnud sõna teemal äh, ja öelnud, et, et see reeglitepõhine rahvusvaheline kord on lääne leiutis ning seda kasutatakse selleks, et suruda teistele riikide peale tegevusi, mida need riigid ise teha ei taha. näiteks täiendavate kohustuste võtmine NPT raames. IAEA sekretäriaat ja Euroopa Liit on väljendanud oma seisukohta äh, oma seisukoha, mille kohaselt NPT ja Iraani lepe kohustavad, nii nagu liikmesriigid on varem välja öelnud, äh, liik-, osalevaid riike tagama Iraani poolt võetud kohustuste täitmine. ning veel üks punkt, mis on väga oluline selles äh, soovituseelnõus. üks K kuni N punktid. kui me vaatame neid, siis näeme, et siin viidatakse soovitusele kutsuda üles Venemaad ja Ameerika Ühendriike võtma endale vastutus tuumarelva leviku kontrolli osas, nagu Angela just rääkis ka. et see on väga, väga prioriteetne teema. mis toimub praegu Viinis juhatuses, osutab sellele, et venelaste, Venemaale ja Ameerika Ühendriikidele tuleb meenutada vajadust mõista, kui oluline on, kui olulised on kaitseklauslid tuumarelva leviku vastu ning, ning äh, kui, kui keeruline on toimida olukorras, kus ei ole kriteeriume selle otsuse tegemiseks, et mingi riik on oht tuumarelva plaanis varem oli niisugune, niisugune kriteerium või niisugune praktika olemas venelaste ja ameeriklaste vahel ja neile tuleb meenutada, et äh, niisuguse, niisuguste kriteeriumide järele on vajadus taas olemas. Ameerika Ühendriigid ütlevad, et äh, Iraani tuumaprogramm on lähi, äh, lähiperspektiivi oht. Venemaal, Venemaa ütleb, et ei ole lähiperspektiivis oht. ning seetõttu see soovituse eelnõu no mis meie ees on, seda peaks täiendama ja lisama siia lisaks tuumadesarmeerimisele ka tuumarelva leviku piiramise ja kontrollimehhanismid. selleks, et NPT ülevaatamiskonverentsi osalejad kaaluksid ka neid aspekte. oluline sellega seoses on et punkt üks AA ja punkt üks AA ütleb ka niimoodi soovitust eelnõus ja ma tsiteerin, et Euroopa Liidu jätkuv pühendumus Iraani, Iraani leppele ning Iraani üleskutsumine jätkata kohustuste täitmist Iraani leppe raames ja NPT leppe raames väga oluline on, et see, see formuleering jäetaks siia sisse ka NPT-ga seoses, sest oluline on, et NPT ja Iraani kohustused NPT-st tulenevalt, nii nagu Iraani leppes see kirjas on, on, ongi Iraani leppe alus, nad ei, nad ei ole, need kohustused ei ole eristatavad. ning nad peaksid olema osa igast leppest, mis sõlmitakse Iraani poolt tulevikus oma tuumaprogrammiga seoses teiste riikidega. seda tuleks rõhutada Euroopas, sellepärast et avalik arutelu praegu sellega seoses, eriti Euroopas, on põhiliselt keskendunud vajadusele jä-, tagada Iraani leppe säilimine või jätkumine. mina rõhutaksin, et julgeoleku seisukohast on kõige olulisem, et oleks IAEA-l võimalik teostada kontrolle Iraanis läbi kaitseklauslite leppe. ning lõpetuseks tahaksin öelda sissejuhatava osa raames, et Euroopa Liit on suurepärane infoallikas tuumarelva leviku tõkestamise osas. Euroopa Liidul on väga ulatuslik kogemus ning Euroopa Liit peaks selle kogemuse välja tooma aruteludes Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega et üritada jõuda teineteise mõistmiseni nendes aspektides, millest ma rääkisin. see, kuidas Euroopa Liit seda teeb, sõltub loomulikult leppe osalistest. ent ma tahaksin rõhutada ja ma loodan, et te mõistate, et sageli on Euroopa Liidu kahekümne seitsmel liikmesriigil keeruline jõuda eh, konsensusele NPT kolmanda samba osas, milleks on tuumarelv, tuumaenergia rahumeelne kasutamine. sest eh, meil on, see on ka arusaadav, sest Euroopa Liidus on riike, kes kasutavad tuumaenergiat ja ja riike, kes eh, ei kasuta seda ja arvavad, et tuumaenergia ei ole ohutu. nii et eh, paratamatult on siin probleeme ühiste seisukohtade kujundamisel, millel on strateegiline mõju kuid me peaksime mõtlema sellele, et selles konkreetses olukorras, millest ma praegu rääkinud olen, eh, niisugust probleemi siiski ei ole. Euroopa kakskümmend seitse liikmesriiki, ma olen sada protsenti kindel, on siin ühel nõul. sest Euroopa Liidu liikmesriikide seisukoht juhatuses novembris, sekretäriaati toetav seisukoht on konsensuaalne Euroopa Liidus ei võtnud keegi sellest erinevat seisukohta. nii et tegemist on olukorraga, kus te kõik olete ühel nõul. ja ma julgustan teid jätkama lähtuvalt sellelt positsioonilt oma aruteludes Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega ning eh, üritama, eh, ning eh, peaksite üritama neid survestada, et nad omavahel ka läbi räägiksid. suur aitäh! edasi on sõna Clara Porteral, kes on Euroopa Liidu Julgeolekuuuringute Instituudist ja räägite meile sellest, kuidas Euroopa Liit panustab tuumarelvade leviku tõkestamise ülemaailmselt. suur aitäh teile, proua Lebo, ka mina räägin inglise keeles. mina keskendun Euroopa Liidu rollile NPT protsessis. nagu te teate, siis peagi tuleb NPT läbivaatamise konverents ja ma käsitlen siis teemasid, mida, millest ei rääkinud eelkõnelejad, eelkõige härra Hips, kes keskendus just Iraani küsimusele. esiteks siis, milline on Euroopa Liidu roll tuumarelva leviku tõkestamises ja desarmeerimises nüüd kõigepealt see, et me Äh, panustame kriisi lahendusse, teiseks koordineerime seisukohti ja üritame säilitada lepingut ning ühtlasi ka töötame selle nimel, et need lepingud oleksid ülemaailmsed selles valdkonnas. Euroopa Liit pakub ka rahalist tuge desarmeerimis- ning tuumarelvade leviku tõkestamise programmidele. nii et äh, kui nüüd rääkida Euroopa Liidu äh, rollist kahes peamises äh, valdkonnas, nii et kõigepealt siis see kriisi lahendamine ning ja koordineerimistöö, siis võib öelda, et koordineerijana teeb Euroopa Liit head tööd, kuid kriisilahenduses mitte nii väga nüüd see on siis esialgne hinnang, see avaldati aastal kaks tuhat kolm ja see langes kokku Euroopa Liidu äh, tuumarelvade tõkestamise strateegia äh, väljatulekuga. nüüd äh, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oli tegelikult olukord risti vastupidine. Euroopa Liit oli just tõestanud aastaks kaks tuhat viisteist, et äh, suutis olla väga aktiivne Iraani kriisi lahenduses. ja see oli ka üks suuremaid saavutusi Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal aga ei suudetud jõuda ühisele kokkuleppele äh, NPT läbivaatamise konverentsil. nii et äh, ühelt poolt Euroopa Liit äh, näitas äh, mitte väga häid tulemusi ja samal ajal oli ka NPT raamistik tervikuna kriisis. nüüd Euroopa Liidu rolli nähakse aga küll aga tegelikult väga positiivsena, sellepärast et äh, liikmesriikidel on väga erinevad lähenemised ja Euroopa Liidu roll on siis koordineerijana toimida Euroopa Liitu nähakse äh, sellise organisatsioonina, kes suudab jõuda konsensuseni ja siis viia äh, selle konsensuse ka laiema ähm, üldsuseni. Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas on Prantsusmaa, kellel on tuumarelv ja on ka väga selgesõnalisi vastalisi tuumaenergiale, nagu Iirimaa ja Austria ja edasi terve rida riike, kes käivad NATO tuumaheidutuse tagatise alla. nüüd, kuidas toimib Euroopa Liit NPT raames? see on üsnagi põnev, sest et Euroopa Liit töötab välja seisukohti ja avaldab ka töödokumente Euroopa Liiduna, kuid samal ajal on ka liikmesriikidel võimalik teha avaldusi ning ähm, avaldada ka omaenda töödokumente. ning ühtlasi võivad liikmesriigid osaleda ka teistes äh, rühmades, nagu näiteks desarmeerimise algatus, mida veab, äh, mille, kuhu kuuluvad näiteks Poola, Saksamaa ja Holland nii et päris huvitav süsteem, nii et liikmesriigid võivad otsustada tegutseda läbi Euroopa Liidu või siis äh, üksi äh, või siis äh, üheskoos teiste liikmesriikidega. nüüd, mida on Euroopa Liit teinud viimasest konverentsist saadik koordineerimise osas? üheksakümne üheksakümne, üheksakümne viiendast aastast on Euroopa Liit juba töötanud välja ühised seisukohad, ehk siis seal on sees teatud hulk prioriteete, mida peaks edendama Euroopa Liit tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu raames. üheksakümne viienda aasta konverentsil tuli samuti Euroopa Liit välja ühiste seisukohtadega, seal oli siis üks lehekülg sisulisi punkte, sama siis ka järgmisel konverentsil aastal kaks tuhat. kahe tuhande viiendaks aastaks oli see sisuline osa siis juba neli lehekülge pikk. ja kahe tuhande kümnendal aastal oli äh, see äh, lehekülgede hulk kõige suurem, ehk siis kuus lehekülge sisulisi äh, ühiseid seisukohti. nii et see tähendab seda, et Euroopa Liit järjest laiendab valdkondi, kuhu jõuab, jõuavad need ühised seisukohad. nüüd, mis juhtus aastal kaks tuhat viisteist, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei olnud üleüldse ühiseid seisukohti, selle asemel oli äh, seal mõned, olid mõned laused selle teema kohta nõukogu järeldustes, nii et me teame ju, et ühise seisukohad on juriidiliselt siduvad, nõukogu järeldused aga mitte. nii et äh, see, mida nõukogu järeldustes öeldi, oli ka hoopis äh, hägusam kui see, mida varem on öeldud äh, Euroopa Liidu ühistes seisukohtades konverentsidel. nüüd siis lähme selle teema juurde, mis äh, meile kõigile huvi pakub. mida saab Euroopa Liit teha selleks, et toetada turvarelvade leviku tõkestamise protsessi? Euroopa Liidul on siin selge eesmärk, Euroopa Liit soovib, et leping jääks täiel äh, täies mahus kehtima. nüüd on aga see leping tegelikult haavatavas seisus, võib öelda isegi, et kriisis. ja tegelikult on Euroopa Liidul ka üldine äh, lähenemine, mis tähendab, et toetatakse äh, mitmepoolsust nii et nüüd siis tuleb välja tulla strateegiaga, mis peaks äh, tulevasel konverentsil olema abiks äh, tõkestamise lepingu äh, laiendamisele. nüüd juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli selge, et Euroopa Liit ei ole desarmeerimise küsimuses päris ühtne nüüd äh, Euroopa Liidu siseselt aga peaks kindlasti ühiste seisukohtade otsimine jätkuma, see on väga kasulik äh, protsess, kui liikmesriigid püüavad jõuda konsensuseni. nii et ei tohiks äh, sinnapaika jätta seda tööd. nüüd samal ajal peaks aga Euroopa Liit olema ka selektiivsem ja kindlasti töötama välja ühised äh, seisukohad konverentsi tarvis ja seda vaid siis, kui need on olulised ja nendel on selge lisandväärtus. nii et kui need tingimused täidetud ei ole, siis võib ju lihtsalt süstemaatiliselt toetada nii-öelda kuldset keskteed. see võiks olla siis ka selle New Agenda koalitsioon näiteks. nüüd eh, üks oluline aspekt, millega Euroopa Liit peab tegelema, et eh, olla kasulikum NPT kontekstis. pigemini on tegemist soovitusega liikmesriikidele ja mitte võib-olla nõukogule, aga see eh, mõjutab omakorda seda, mis nõukogus toimub, nii et äh, kuidas keelustamise lepingu kontekstis hakkama saada Euroopa Liidul. nüüd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oligi just nimelt keelustamise leping ju konflikti aluseks. see jõustub peagi, praegu ta veel jõustunud ei ole. tegelikult aga saab see leping olla konstruktiivne see võib olla väga oluliseks lisanduseks äh, leviku lõke, tõkestamise lepingule. see võib anda ka uut hoogu kogu tööle ja see tegelikult kohustab äh, NPT liikmeid ka äh, läbi vaatama kogu selle töö, mis nad on teinud desarmeerimise osas ja et see tuleb, töö tuleb ka päriselt ära teha. nüüd Rootsi tegi sellise astmelise äh, lahenduse ja see on siis märk sellest, et suur hulk tõkestamise lepingu riikides tegelikult toetab ka desarmeerimise äh, osas edasiliikumist. nüüd enamasti Euroopa Liit on siis see, kes loob konsensust, äh, kes suudab Äh, jõuda otsusteni, mis siis äh, saab üle, mida saab üle kanda hiljem laiemasse NPT raamistikku. aga nüüd siis äh, on Euroopa Liit tugevalt kaldu nii-öelda vihmavarjuriikide rühma suunas kui vaadata Euroopa Liidut tervi-, Euroopa Liidu tervikuna ja NPT, NPT kogukonda tervikuna, siis ikkagi nende üldine lähenemine päriselt kokku ei lange. suur aitäh ja nüüd annan sõna Rebecca Johnsonile. Äh, kes on Acronym Institute for Disarmament äh, Diplomacy äh, tegevdirektor ja kes on asutanud ka ICAN-i rahvusvahelise tuumarelvade Äh, kaotamise kampaania jah, äh, suur tänu, et äh, räägite meile siis olukorrast selles valdkonnas ja ka võimalikust kodanikuühiskonna tegevusest. suur tänu, tere hommikust kõigile ja oh, räägin täna siin teie ees uhke eurooplasena. enam-vähem esimene lubadus Ehm, mille eh, sain eh, anda siis noore eh, tudengina seitsmekümne viiendal aastal oli Euroopa ehm, poolt ja praegune olukord tõesti murrab mu südame ja oleme olukorras, kus ülbed riigijuhid mängivad ohtlikke mänge, mille tagajärgedest neil polegi õieti aimu. Nad ei suudagi tegelikult neid tagajärgi kontrollida Ühendkuningriik ei oleks pidanud Euroopa Liidust lahkuma, kuid äh, tegi seda ja palun, et äh, äh peaksite seda äh, meeles, kui äh, äh, mõtlete ja kõnelete tuumarelvadest, nagu me teeme täna ja räägiksin siis neljast, ähm, tahtsin rääkida neljast põhiküsimusest ja kahest minu eelkõnelejad tegelikult juba põhjalikumalt kõnelesid, nii et nendest saan üle minna kiiremini. kõigepealt NPT leping. ja mul on väga hea meel, et Angela rääkis meile hetkeolukorrast väga äh, põhjalikult. kui mina olen käinud äh, üheksakümne neljandast aastast äh, igal NPT kohtumisel ja seoses ka selle leppe laiendamisega eel, ettevalmistavatel kohtumistel, ülevaatamiskonverentsi ettevalmistaval kohtumisel ja nii edasi see jõustus äh, seitsmekümnendal aastal, kus oli siis viis ametlikku äh, tuumariikli ja kus oli nelikümmend viis tuhat äh, tuumarelva, mis olid USA-s ja Nõukogude Liidus põhiliselt ja nüüd siis viiskümmend aastat hiljem on meil lõhkepeasid kolmteist tuhat kaheksasada äh, Rootsi instituudi andmetel, kuid äh, enamik nendest kuuluvad siiski veel Venemaale ja äh, USA-le, aga samas on nüüd meil üheksa riigijuhti, kellel on tuumarelvad, nii et just Äh, juhid on, riigijuhid on need, kes otsustavad äh, tuumarelva kasutada või mitte, mistõttu on äh, väga oluline selgitada, miks on meil tarvis jätkata tuuma desarmeerimisega. muidugi lõhkepeade arv on vähenenud, see on tore, kuid humanitaarses mõttes on tuumarelvastatud riikide hulk kahekordi-, kordistunud ja sellega on ka õnnetuste, intsidentide äh, ja rünnakute oht äh, suurenenud märkimisväärselt. ja äh, veel äh, mõned küsimused seoses uute väljakutsetega ja mis on siis muutunud alates üheksakümne viiendast aastast, kui NPT muutus alaliseks põhimõtteks, aga kõigepealt siis vaadakem artiklit kuus milles on siis kolm eh, elementi. esiteks eh, lõpetada eh, tuumavõidu relvastumine. kahjuks selles oleme palju tagasi läinud seoses Ameerika ja Venemaa tegevusega ja mitte ainult, see on väga kahetsusväärne. teiseks on siis seal kohustus tuuma desarmeerimiseks. meil on nüüd viiskümmend aastat nendel riikidel, et seda klauslit täita, aga enamik äh, äh, samme ja ehitus äh, äh kive äh, ja nii edasi, mis on paika äh, pandud ja mis on väga olulised ka Euroopa Parlamendi soovitustes olnud. Nendest on palju kogu aeg juttu olnud äh, kõigil, aga põhilised tuumariigid ei ole tegelikult äh, neid punkte jõustanud ja just nemad tegelikult ju peaksid äh, esmajoones tegutsema. nii et me peaksime olukorda vaatlema selles kontekstis, kus meil on president Trump ja president äh, mm, Putin, kes äh, äh, ühelt poolt siis kas rikuvad leppeid, millega nad on liitunud, või siis lihtsalt lahkuvad lepetest, nii-öelda õiguslikest äh, režiimidest, mis äh, pakuvad meile võimalusi üldse nende küsimustega tegeleda. nii et see on see kontekst, äh, milles Äh, nagu Angela äh, ütles, me praegu oleme, nüüd tulevad ka uued tuumarelvad äh, kaks tuhat kakskümmend üks eelarvega seoses, rääkis Trump nendest uutest relvadest ja paljud on Euroopa jaoks väga destabiliseeriva loomuga, nad on ülehelikiirusel relvad, näiteks New York Times rääkis sellest ja seda äh, arendatakse siis seoses raketikaitsega. tegemist on äh, väga kiirete ja samas jällegi ennustamatu trajektooriga äh, relvadega. ja kui meil tulevad nüüd niisugused uued relvad ka, ka maalt välja tulistatavad tiibraketid, me teame, et Venemaa katsetab neid ja ka USA on välja arendamas uut põlvkonda niisuguseid relvi nii et äh, meil on nüüd äh, relvad, äh, millega võib väga ähm, palju eksimusi ette tulla, need on just keskmaa ulatusega relvad. kui mina olin kaheksakümnendatel aastatel aktivist, kes tegeles NPT-leppega, kui oli tuumasõja oht veel, nii et ka Euroopas, nii et äh, Äh, siin on vist küsimus nende relvade äh, kasutusega, tegemist on väikese äh, ulatusega relvadega, need uued lõhkepead, näiteks T kaheksakümmend seitse tüüpi, et võib-olla tundub, et see on hea mõte, et sellised kergemad ja äh, väiksema ulatusega äh, äh, relvad, näiteks viis kuni seitse kilotonni äh, märksa raskemate asemel, kuid see toob kaasa ohu, et tegemist on kergemini kasutusele võetavate relvadega. ja seega tuleks lõpuks möönda, et tegelikult heidutus ei ole siin äh, probleemi keskmes, see ei ole äh, tegelikult asi, mida need riigijuhid usuvad, et äh, oleks äh, päriselt tõhus ja ma arvan, et ka meie jaoks ei ole see toimiv põhimõte. nii et nüüd on uued tuumarelvad erinevate riikide poolt arendamisest, see näitab tegelikult, see heidutus ei ole toiminud. ja Äh, kindlasti ei ole ka hea, et äh, tuumarelvi äh, arendatakse siis militaarsetel eesmärkidel, kuid samas on meil siin niisugused ülbed juhid, kes tegelikult mõistavad olukorda valesti, nad ei saa aru, et tuumasõda ei tohi tegelikult äh, pidada ja seda ei olegi võimalik kunagi äh, võita. nii et meil on siin äh, Euroopa seoses NATO-ga ja ja Pentagon ise on ju ka ise öelnud, et need VT kaheksakümmend seitse relvad on väga äh, Äh, äh, ohtlikud ja haatavad, neil on tarkvaraprobleeme äh, ja nii edasi, seega õnnetused on kerged sellisel juhul juhtuma. nii et nüüd kuulsime möödunud reedel, kuidas president Macron püüab Euroopat jällegi kaasa haarata sellisesse uude tuuma äh, kaitseallianssi ja äh, äh, vastupidi, tuleks meil hoopis toetada tuumarelvade leviku äh, piiramise äh, võrgustike erinevaid äh, äh, instrumente. ja ma püüan siin siiski kiiresti rääkida Äh, ja räägin nüüd äh, tuumarelvade keelustamise äh, leppest. see on artikli kuus NPT rakendamine ja ei ole õige väita, et see läheb sellega vastuollu, nagu on tehtud. me oleme õppinud eelnevatest lepetest, näiteks keemiarelvade lepetest ja ähm, muudest Äh, ja see äh, kohaldub ka äh, sõja ajal. võtab arvesse tsiviilelanike vajadusi ja see rajaneb NPT režiimil, kuid sellega on olnud võimalik siis täita lüngad NPT-s seoses desarmeerimisega. NPT-s ei olnud ette nähtud siis tuumarelvade äh, tootmise lõpetamist, ehkki oma pre-, preambulis ütleb see lepe, et eesmärgiks on äh, tuuma äh, desarmeerimine. nii et mm, alus on see, kuid äh, selle uue leppega keelustatakse selgelt tuumarelvade hankimine, kasutamine ja ka tuumarelvade ladustamine, nende äh, materjali töötlemine ja nii edasi, mis viib siis tuumarelva omandamiseni. ja need ongi siis need peamised eesmärgid, ettepanekud selles uues leppes ja globaliseerumise tagajärjel siis on meil ka äh, säte, mis äh, keelab äh, kaasaaitamise tuumarelva hankimiseks. ja see hõlmab ka riikide, riigiväliseid osapooli, nii et riigid peavad täitma kõiki neid sätteid ja see võtab arvesse ka kõiki üksikisikuid ja institutsioone, mis on siis nende jurisdiktsiooni kontrolli all ja äh, need on siis üle kahe kolmandiku alla äh, kirjutanud ja ratifitseerinud äh, üsna peatselt, nii et aasta kaks tuhat kakskümmend jooksul me ootame, et see lepe jõustub, seega nii et sellega on siis paika pandud tulevikuprotsess, millega on võimalik siis loobuda tuumarelvade äh, kasutamisest järk-järgult. ja pean nüüd väga kiiresti kõnelema, kuna ma olen viimane, kuid lõpuks äh, tahaksin veel rääkida sellest, miks lepped on olulised, mitte ainult desarmeerimine, vaid lepped üldiselt on äärmiselt äh, tähtsad. aga võib-olla saan siis võib-olla sekretäriaadi kaudu edasi äh, Äh, saata äh, info, mida mul ei ole võimalik praegu teile edastada. I understand, but I, I, I think I only had, had äh, jah, noh, mõistan, ähm, mul on siin mitmeid küsimusi veel seoses sellega, mida Euroopa Parlament ja kodanikud saaksid praegu ära teha, et Äh, toetada NPT-d aastal kaks tuhat kakskümmend siis seoses ülevaatamise konverentsiga ja ka äh, seoses Euroopa julgeolekuga, julgeolekuga mitmes mõttes, äh, millega seoses on olnud väga murettekitavaid arenguid tuumarelvastuses. suur tänu nende mitmekesiste, äärmiselt huvitavate eh, ettekannete eest. me ei ole eh, kahjuks ülikoolis, vaid parlamendis ja seega on meil väga oluline anda ka võimalus eh, saadikutele anda sõna küsimusteks ja kommentaarideks, et see kohtumine oleks nii interaktiivne kui võimalik. kõigepealt annan sõna Sven Mikserile, sede raportöör, kes on siis NPT leppe Äh, raportöör uh,. jah, mul on väga raske piirduda vaid paari küsimusega, meil ei ole kuigi palju aega, üritan seda siiski teha. nüüd kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu riikide äh, ühtset seisukohta NPT raames, mina olen olnud äh, välisminister kaks aastat ja olen selle Äh, laua ümber istunud. kuigi jah, endiselt äh, ei ole see Euroopa Liidu pädevuses, siis meie Euroopa Parlamendiga ikkagi ju kujutame endast seitsetsadat äh, rahvaesindajat ja ometigi peame me lähtuma nõukogu seisukohtadest. nüüd, mis puudutab äh, tsiviilkasutust siin on käimas arutelu äh, selle üle, äh, mida me arutame, mis kattub tegelikult tõkestamise teemaga edasi, on siin kliimaküsimused, keskkonnaküsimused, mis on käesoleva parlamendi prioriteediks. ja siis tegelikult need teemad juhivad tähelepanu kõrvale NPT-st ja läbivaatamiskonverentsist ja nii edasi. nii et ma tahaksin käsitleda pigem sellest, et äh, kuidas äh, NPT tsiviilaspektid panustavad äh, tuumarelva leviku tõkestamisse. jah, kui me räägime siin ju tegelikult energia tootmisest, aga ikkagi on tavaks veidi stigmatiseerida tuumaenergiat, kuigi see tegelikult on ju ikkagi Äh, turvaline viis energiat äh, toota ja tundub, et just siin lepingus käsitletakse seda eriti just äh, leviku tõkestamise vaatenurgast ja mitte ühestki teisest. nüüd nüüd kõikide tuumarelvade stigmatiseerimine. mina küll ei tahaks, et nüüd, kui tegemist ei ole tuumarelvadega, mis on, käivad selle lepingu alla või nii edasi, et siis nüüd sinna kõik sisse panna, nii et kui me üritame ja siin hakata võrdlema äh, Põhja-Koread ja Prantsusmaad, siis see ei ole võib-olla kõige parem variant. ja NATO on ju ka samuti öelnud, et äh, tuumarelvade ähm, mõttes on maailm vaba, kuid ikkagi äh, jätkab võitlust nende vastu. nii et meil võiks olla ikkagi demokraatlik, ähm, vastutustundlik äh, võimalus tuumaenergiat kasutada, kui meil on tuumarelva vaba maailm. ja siinkohal tuleksin tagasi selle küsimuse, mida ütles proua Kein, on mittedemokraatlikke riike, kes on väga uhked oma tuumavõimekuse üle, seda valitsuse tasandil, aga ka äh, rahvas ise tegelikult äh, ei ole otseselt selle vastu, nii et kas te saaksite sellest rääkida, et milline on siis Euroopa Liidus avalik arvamus võrreldes näiteks eh, Venemaal või Põhja-Koreas? suur aitäh, palun piirduge pooleteiste minutiga, sellepärast et muidu ei ole võimalik meil kuulata ära vastuseid. suur aitäh, suur aitäh Äh, proua esimees, äh, suur aitäh ka ettekannete eest, see oli väga põnev, nüüd paar kommentaari põhiliselt Angelale ja härra äh, Hipsile, kelle eesnime ma ei tea. nüüd te rääkisite eskaleerumisest kulutustes, kas te oskate meile anda üld, umbkaudsed arvud, et kui palju on kulutanud Ameerika Ühendriigid ja Venemaa? nüüd äh, surve suurendada neid kulutusi, kust see surve pärit on, mida teie arvate? tihtipeale äh, surve Euroopa Liitu järjest militariseeruda tuleb kaitsetööstuselt ja kus siis tuleb see surve just tuumaküsimustes. nüüd äh, need see mõiste, et need on piisavalt väiksed, et neid kasutada, see on siis küll üks hirmutav asi, mida me selles tuumavaldkonnas kuulnud oleme. kas peale Ameerika Ühendriikide olete te täheldanud ka mõned teised riigid tegutsevad samamoodi? nii et kas on siis võimalik, et see levib? ja nüüd edasi. JCPOA, Iraani tuumalepe. jah üks liige on kasutanud opt-out'i, kas siis põhimõtteliselt ikkagi on soov jätkata, kas Euroopa Liit saab rohkem ära teha või on Euroopa Liit täiesti abitu? ning viimane küsimus, kui me räägime tuumaohust ja sellest, et kes mida teeb, siis Iisraeli ei mainitud kordagi. kuidas näete teie Iisraeli rolli? suur aitäh. Renew Europe, palun. suur tänu. minu arvates on see küsimus iseenesest üsna lihtne, siin on kaks äh, selget erinevat seisukohta, et kas leviku tõkestamise leping toimib või mitte. nüüd see on siis üks fakt, nüüd äh, väga lihtne on neid lepinguid laiali lammutada, sama tehti ju Iraani lepinguga ja teistega ka, aga väga raske on lepinguteni jõuda ja ma mõistan ka Ameerika Ühendriikide seisukohti, sest et Ameerika Ühendriigid mõistavad, eh, mis peitub nende arutelude taga. nii et kui Iraanil on tuumarelv, siis edasi juba Saudi Araabial, eh, Araabia Ühendemiraatidel ja nii edasi. loomulikult on ka riike, kellel on juba tuumarelv, nagu näiteks Pakistan, kes ekspordib eh, tuumatehnoloogiat aga tegelikult siis küsimus seisneb selles, et kuidas kasutada heidutust ja teiselt poolt äh, suurendada usaldust, see on sarnane sellele, mis toimus kaheksakümnendatel aastatel, kui jõuti muuhulgas äh, näiteks keskmaarakettide äh, keelustamise lepinguni. kui nüüd teine pool aga näeb olukorda Äh, teistmoodi, siis võib juhtuda jällegi, et me jõuame võidurelvastumiseni, Venemaa, Ameerika Ühendriigid juba teatud määral on osa sellesse tuumavõidu relvastumisesse, üle helikiirusel liikuvad ballistilised raketid, tuumarelvade kasutamise lävend nii-öelda langeb järjest raketitehnoloogia on tohutult edasi arenenud. mõned aastad tagasi mõõdeti nende, mõõdeti siin seda võib-olla kilomeetritega, nüüd juba meetrites. nii et siis meetri täpsusega lausa. nii et nüüd on siis, jääb mulje, et on tuumarelvi, mis põhimõtteliselt on ohutud ja kuidas äh, heidutada neid kasutamast, tuumarelvi ja neid arendamast, samal ajal aga säilitades usaldust. suur aitäh, härra Satori, palun roheliste nime. suur tänu, proua esimees, suur aitäh ka ekspertidele. väga põnev alati kuulata ettekandeid nii keerulisel ja olulisel teemal. nüüd usku või mida selles mõttes uskumatu on kuulda siin selliseid argumente näiteks äh, tuumarelvade äh, tsiviilkasutuse poolt tuumaenergia osa ülemaailmses energiamiksis on minimaalne ja mitte äh, tuumaenergiat kasutades ei jõua me kliimaneutraalsuseni nii et lõppkokkuvõttes on see kõik läbi kukkunud ka Prantsusmaal ja räägitakse siin sellest Green New Dealist, et justkui see oleks mingisugune äh, päästeingel, nii et mina arvan, et nii ehk naa tsiviilkasutusest jõuame me militaarkasutuseni ja Iraanis on äh, tegelikult samamoodi, kuigi äh, lepingus on selgelt määratud ära, et äh, militaarkasutus on väga piiratud, aga Iraan, äh, India ja nii edasi samuti kasutasid tegelikult äh, tuumaenergiat tsiviileesmärkidel ja siis edasi jõudsid militaarkasutuseni. nii et kui me lubame mõnedel riikidel kasutada siis nii-öelda tsiviilrelvasid, siis ei ole ka militaarkasutusega relvad mitte kaugel ikka räägitakse sellest, et need lepingud ei sobi omavahel kokku. aga ma tahaksin ikkagi teada, kas päriselt on ka selline probleem olemas ja kui see nii on, siis äh, millisest artiklist me täpsemalt räägime? rahvusvaheline õigus äh, tegelikult äh, hoolimata oma piirangutest on ikkagi meie kõige parem variant, nii et ma tahaksin äh, täpset juriidilist vastust selles küsimuses. suur aitäh, härra Basescu, palun. suur tänu, proua esimees, minul on paar, paar märkust ja ka üks küsimus. kõigepealt märkused. tuumaenergia tsiviilkasutus. ausalt öeldes, kui me tahame, et see roheline kokkulepe osutuks ka edukaks, siis ilma tuumaenergiata on see võimatu. me ei saa korraga vabaneda nii fossiilkütustest kui ka tuumaenergiast tuumaenergia kaudu toodetakse ju elektrit. nüüd, mis puudutab äh, militaarkasutust, siis ma ütleksin, et kõige ohtlikum on see, mida me teeme praegu. nimelt me lubame Iraanil nii käituda, kuigi me teadsime juba enne, et nad ei äh, paku asjasse puutuvaid äh, tõendeid, äh, näitamaks, et nad ei jätka sõjaliste programmidega. nii et siin ma usun, et demokraatlikud riigid ei tohi lubada sellisel riigil nagu Iraan töötada välja tuumarelva. seda, see viga tehti juba Põhja-Koreaga. ja nüüd siin ongi mul teile küsimus. nii et kui Iraan ei pea oma kohustustest kinni ja ma usun tõesti, et ameeriklastel on selles osas õigus. mida saab teha rahvusvaheline üldsus, et pan-, et lõpp teha sellele programmile Iraanis, sest et konverentside kaudu me seda ilmselt teha ei suuda. tänan. suur aitäh. nüüd, kui jah, paraku meil ei ole enam aega, meil on kümme minutit selleks, et kuulata ära meie külaliste vastused. ja kõigepealt äh, siis äh, tegelikult Iraani küsimused lähevad meie järgmisesse päevakorrapunkti, sest et see on ju spetsiaalselt sellel teemal. ja nüüd siis keskendume teistele teemadele, mis esitati näiteks tuumaenergia tsiviilkasutuse kohta, siin oli väga erinevaid arvamusi kuulda, edasi noorte roll Euroopa Liidus, aga äh, kuidas on siis sellega väljaspool Euroopa Liitu? Venemaa, Ameerika Ühendriigid, väikesed äh, tuumarelvad ja nende arendamine ja edasi ka üldine tuumarelvade keelustamise leping ja tuumarelvade leviku tõkestamise leping, nendevahelised ähm, seosed, nii et selle kümne minutiga siis ma tahaksin, et vastaksite endale küsimustele. kõigepealt siis äh, proua Angela Kein, sellepärast et teile esitati mitu küsimust. <clears throat> aitäh, et mulle sõna andsite äh, inglise keeles, teen lühidalt. kui me räägime tsiviilkasutusest, siis äh, see, see sammas on, selle arendamine on väga oluline riigid, just arenguriikides. me ei räägi siin lihtsalt tsiviil äh, energia, tuumaenergia tootmisest, vaid äh, see annab ka isotoope meditsiinis kasutamiseks ja nii edasi. üks aspekt, mis on veel oluline, president Obama kunagi äh, üritas korraldada tuumajulgeoleku äh, tippkohtumine, meil oli rida tippkohtumisi ja seda selleks, et vähendada tuumamaterjali olulisust. E, et e siis kõrgrikastatud, madalrikastatud uraaniumile liikuda. Kasahstan e, nõustus mingi niisuguse hoidla korraldada, et oleks võimalik saada madalrikastatud uraani selleks, et kasutada seda tuumaenergeetikas ja meditsiinis paraku on probleem sellega sel-, seos, sellega eh, see, et see puudutas ainult viiteist protsenti tuumamaterjalist, see tähendab ainult seda, mis oli eh, tsiviilvaldkonnas äh, ja mitte see, mitte militaarvaldkonnas. et ülejäänud oli kõik militaarvaldkonnas ja seda need läbirääkimised ei puudutanud. nii et seda tuleb silmas pidada. nüüd, mis praegu toimub ja see on oluline, sest äh, paljud teist mainisid Lähis-Idat ka. ja kui me mõtleme ka teistele riikidele, kes äh, omandavad tuumarelvi või tuumamaterjali, siis eh, Saudi Araabia on üks eh, oluline juhtum nendega seoses. Saudi Araabia soovib eh, mitte madalrikastatud uraani, vaid soovib ise hakata uraani rikastama. ja nad on tegelikult ise öelnud, et neil on suur huvi sellega tegelema hakata. ning see on asi, mis on vastuolus praeguste rahvusvaheliste lepetega. paraku toetab seda tegevust Ameerika, toetavad seda tegevust Ameerika Ühendriigid ning mõned liigid ja Euroopa Liidu liikmesriigid on tõenäoliselt selle vastu, et äh, Saudi Araabia algataks oma, äh, alustaks oma rikastamisprogrammi. ma ei tea, kui palju nad äh, väitsid, et nad soovivad ehitada vist umbes kolmkümmend tuumaelektrijaama. nii et see on üks oluline asi. teine kui me võtame Iisraeli, siis Iisrael ei ole muidugi kunagi tunnistanud, et tal on tuumarelv, aga kõik teavad, et, et neil see on äh, võib-olla kuni kolmkümmend tuumarelva. aga NPT-ga seoses on äh, küsimus kerkinud, et kui avaldada survet neile neljal tuumarelva oma, omavale riigile, India, Pakistan, Iisrael ja Põhja-Korea, kui äh, see, kui, kas neil lubatakse ühineda NPT-ga tuumarelva omavate riikidena või, või mitte, kui nad tunnistaksid, et neil tuumarelv on. nii et meil ei ole praegu seda niisugust võimalust avatud ja me ei tea se-, seetõttu, mis juhtuks. ja veel üks probleem, mis siin on, on see, et eh, president Trump räägib ju Põhja-Koreaga läbi kui tuumarelva omava riigiga ja Põhja, Põhja-Koreas konstitutsioonis on praegu tuumarelv sees, ma, ma teen kiiresti, sest ma tean, et mul on vähe aega. kui me räägime venelaste kaitsekulutustest, siis mul ei, ei ole neid andmeid, aga Tsipril on need andmed olemas ah, ja need kulutused on väiksemad kui äh, NATO-l ja paraku loomulikult informatsioon, mis me sellest riigist saame, ei ole nii põhjalik nagu teistelt. aitäh, kas äh, keegi teistest äh, panelistidest soovib ka lühidalt vastata um,? That... mis puudutab küsimust härra Mikseri poolt seoses kolmanda sambaga, siis on oluline silmas pidada, et kolmanda samba vaidlused puudutavad põhiliselt erimeelsusi riikide vahel, mis usuvad Euroopa Liidu, mis järgivad Euroopa Liidu seisukohti selles valdkonnas. põhimõtteliselt räägime siin seoses sellega, millele te viitasite, küsimustest, mis puudutavad äh, regulatsiooni. tuumarelva leviku tõkestamine on niisugune valdkond, kus niisuguse, niisugune regulatsioon on olemas. tuumajulgeolek on teine niisugune valdkond. tuumaohutus. Need on teemad, mis peaksid minema korda äh, kõigile Euroopa riikidele ja kõik Euroopa riigid peaksid neile ühtemoodi lähenema, sellepärast et äh, te kõik mõistate, kui oluline on regulatsiooni olemasolu selles valdkonnas, ükskõik, kas riigile meeldib äh, tuumatehnoloogia või mitte. nii et äh, niisugune nii-öelda reklaam või tuleks valdkonnana eraldi välja tuua ja siin on Euroopa riigid suuresti ühel seisukohal. Angela juba rääkis Saudi Araabia kavadest. sellega seoses kerkib äh, küsimus, mille parlamendiliige juba tõstatas varem. rahumeelne tuumaenergia kasutamine ja sõjaotstarbeline tuumaenergia kasutamine ning äh, see, et et äh, ühte võib kasutada teise saamiseks. sellega seoses oleme viimase kahe, kahekümne aasta jooksul näinud, et äh, tuumarelva leviku tõkestamise lepe ei too välja, mis tehnoloogia on siis äh, rahumeelset kasutamist võimaldav tehnoloogia. ja Iraani juhtum ja mõned teised juhtumid sellega seoses on tekkinud küsimus just tuumakütuse tsükliga seoses, muuhulgas uraani rikastamisega seoses ning uraanikriis ja Iraani rikastamisprogrammi staatus oli just niisugune tüüpiline vaidlus siin. nii et Euroopa Liit saaks siin kindlasti oma äh, panuse anda NPT ülevaatamiskonverentsil või hindamiskonverentsil. et tuleks arutada seda, mis on rahumeelne kasutus. leppeosalised riigid peaksid paika panema, peaksid määratlema, missugused on tehnoloogiad, mis, mis siis on suunatud, mida võib lubada rahumeelse kasutamise tehnoloogiatena. ja kuidas neid tuleb kasutada ja missugune tehnoloogia siis loetaks põhjendamatuks rahumeelse kasutamise sea-, seisukohast. leppeosalised ei ole seda siiani teinud, aga mina väidaksin, et see on asi, mida Euroopa Liit saaks väga hästi teha, sest Euroopa Liidus on see tehnoloogia olemas ja arusaamine sellest eh, hea. teised küsimused, mis on seotud rahumeelse tuumaenergia kasutamisega, ma ei hakka neid praegu käsitlema, aga lühidalt kokkuvõttes Iraani lepe. sellega seoses lühidalt, et Euroopa Liit ei ole siin abitu. aga Euroopa Liit peab olema väga valvas. kogemus näitab, et Euroopa Liidu valitsused ja ettevõtjad kardavad Ameerika sanktsioone ja see on probleem ja sellele lihtsat lahendust ei ole. aga kui nüüd võtame selle tulevase leppe küsimuse, see lepe on toiminud viis aastat, viis aastat Iraan praegu siin edasi liikunud ei ole, aga probleem varsti tuleb. kui see lepe nii-öelda hakkab loojuma ja siis kerkivad pinged, sellepärast et me ei tea, kas Iraan jätkab selle järgimist või mitte. kõnelejad katkestatakse, jah, me leppisime kokku, et me Iraani leppest ei räägi praegu rohkem, meil on aeg otsas, ma pean kahjuks teid katkestama ja annan teile lihtsalt mõned mõtted veel äh,, mõned minutid. ja siis järgmine päevakorrapunkt ootab. räägin NBT ja NPT lepetest. et va-, ja nende konfliktist ma soovitan neil, äh, teil läbi lugeda, selleks läheb umbes pool aastat. ning NBT NBT sisuliselt pandi kokku enne NBT teksti. Uh, lühidalt, mis puudutab kulutusi, mul on siin New Yorgi, New York Timesis Trumpi eelarve andmed, kakskümmend kolm protsenti suureneb äh, siis uute tuumarelvade arendamisele tehtavate kulutuste summa, need äh, ülehelikiiruse ja teised relvad. mis puudutab nüüd äh, ühitamatusse küsimust, siis rõhutati juba ja ma võtsin siin näiteks artikli kuus NPT-st ja kaalusin humanitaarmõju tuumarelvade kasutamise puhul ja kaks tuhat kümme konsensuslik äh, hindamiskonverentsi seisukoht oli äh, siis, kui tuumarelvade keelustamise lepe läbi räägiti, siis sada kaks äh, NPT liikmes, leppeosalist, muuhulgas Euroopa riigid, Rootsi, Iiri, Madalmaad, Austria, ja need kaks, kaks riiki on juba allkirjastanud selle leppe, see on osa sellest äh, regulatsioonist, sellest režiimist ja kui mul aega oleks, siis ma räägiks, kuidas see režiim on arenenud kuuekümne kaheksalt äh, ja, ja teistelt resolutsioonidelt äh, ÜRO Julgeolekunõukogust ja nii edasi, nii et nii et kaks tuhat seitseteist lepe, TPN kaks siis veel lepe, on väga oluline lisa tuumarelva tõkest-, leviku tõkestamise režiimile. ja lihtsalt korraks veel äh,, tuumaenergia kasutamisega seoses härra Satori ütles õigusega minu meelest, et ja, ja seda kinnitavad ka andmed tuumaenergeetika kohta maailmas, iga aasta tuleb selle kohta aruanne Pariisist. ja praeguseks ainult Hiina on see, kes äh, üritab äh, laiendada tuumaenergia tootmist. tehnoloogia, mis praegu meil olemas on, me teame, et me saame selle, selleks, et, et kliimamuutust äh, mõjutada, peame me muutma praktiliselt kõike. keegi ei räägi sellest, et me peaksime lõpetama juba olemasolevate tuumaelektrijaamade kasutamise. ei, aga meil ei ole mõtet esitada uus, ehitada uusi, see on uu-, see on see asi, millele me peaksime mõtlema. ning äh, tuumarelva leviku tõkestamisega seoses NPT artiklit neli kasutati mehhanismina, mis võimaldas sisuliselt tuumaenergeetikal tuumatehnoloogiate kasutamise laiendamist. massihävitusrelvade vaba äh, tsooni tekitamine Lähis-Idas on küsimus, mis osutub New Yorgis väga keeruliseks ilmselt. aitäh kõigile, aitäh teie märkuste eest ning äh, nüüd äh, saame selle ettepaneku, soovituste ettepaneku üle hääletada täies teadmises asjaoludest. nüüd Euroopa Parlamendis äh, peaksime jätkama põhimõtet, et ei ühtegi paneeli ilma naiste osaluseta. väga hea meel, et täna sellest järgisime, teemaga tegeleme me edasi ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde